ja kus see probleem eh, siis teie arvates on? tahaksin öelda seda, et eh, kui me Euroopa Komisjoni ettepaneku tagasi lükkame, eh, siis me saame reeglistikku, mida ei olegi võimalik ellu viia. hääletus selles küsimuses toimub homme kallid kolleegid, järgmise päevakorrapunktina käsitleme proua Renate Sommeri raportit, mis puudutab tarbijate informeerimist toiduainete sisaldusest, sisalduse kohta. kõigepealt saab sõna raportöör proua Sommer Äh, proua Sommer, oodake palun üks hetk, kuni siin teatud rahu tekib, teil on sõna neli, neljaks minutiks. suur aitäh, proua president, kallis, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid, tahaksin oma nelja minutit äh, kasutada koos lõppsõna kahe minutiga, seega kokku kuueks minutiks, sest küsimus on nii mahukas, et nelja minutiga ei jõuaks midagi öelda tarbijad soovivad teada, milliseid aineid sisaldavad toiduained. selleks, et teha teadlik ostuotsus on olemas arvukalt kõikvõimalikke määrusi, mis sätestavad seda, kuidas märgistada toiduaineid, kuid üldist märgistuskohustust kui sellist ei ole olemas. on olemas väga erinevaid seadusi kord, kordi määrusi ja need on erinevates liikmesriikides erinevad, mistõttu on nendes väga raske saada terviklikku ülevaadet. ja nimetatud määruse projektiga me püüamegi need puudused kõrvaldada meie oleme kõik huvitatud sellest, et tarbija oleks paremini informeeritud, et halduskoormus ja bürokraatia väheneks kuid komisjoni ettepanek ei, ei ole selleks piisav sest et eh, see sisaldab ebarealistlikke eh, märgistusettepanekuid, eh, märgistus šrifti suuruse osas, mis kolm, peaks olema kolm millimeetrit ja see on erakordselt keeruline kõike seda paigutada, mida tahetakse toodete informatsiooniks lisada nende pakendil. lisaks sellele on olemas väga erinevaid liikmesriikide märgistussüsteeme. me püüdsime olemasolevaid, olemasolevat olukorda analüüsides välja tuua selle, et kõik see informatsioon peab olema liht-, loetav, eh, vöödkood peab ära mahtuma, meil peavad olema juhised selleks, millised, millised andmed ja kui suurelt need tuleks eh, ära tuua pakendil, kas neid on vaja ära tuua eh, koostise protsentuaalse protsentuaalne määr saja grammi saja milliliitri Äh, ja aga ka äh, kalorsuse kohta. me äh, peaksime kirja panema dok-, nendele tootepakenditele ainult kalorsuse, kuna kõiki nende kilojoulidega ei oska tarbija tegelikult mitte midagi peale hakata. kõik need reeglid peaksid kehtima kogu Euroopa Liidu territooriumil. kõik tootel ära toodud andmed ei tohiks olla mitte mingil juhul eksitavad me eh, peaksime selgelt eh, dokum-, eh, pakendilt lugeda suutma, mida pakend tegelikult sisaldab, kas tegemist on juustu või tegemist on juustuvorstiga seetõttu on äh, oluline ka jälgida, et tarbija oleks suuteline aru saama, mida talle pakutakse, see tähendab, et toote esikülg ei tohi olla üleküllastatud kõikvõimalikust äh, informatsioonist, piisaks sellest, kui toote esiküljel oleks ära näidatud ainult kalorsus, sest see annab äh, tarbijale selge ülevaate, mida ta tegelikult äh, ostab. Äh, kui me räägime aga toiteväärtusest, siis toiteväärtuse põhjalik äranäitamine võib näiteks meie põhitoiduained seada löögi alla, vähendades tarbijale ebaõiget informatsiooni ja püüdes näidata ohtu seal, kus seda tegelikult ei ole oluline on ju meie jaoks see, et äh, inimestele oleks tagatud äh, teadliku ostu äh, tegemise võimalus. seetõttu me peaksime jälgima, et mitte ükski tootja poleks kahjustatud üle-euroopalise märgistuse kehtestamisest Äh, meil äh, puudub äh, ka tegelikult õigus silmas pidades kõiki tootjaid kuulutada teatud foorimärgistuse kaudu teatud tooted nõnda öelda halbateks ja teatud tooted paremateks. seetõttu ei toeta mina kui raportöör foori tähistuse kasutamist. samas on aga oluline, et tarbijas võiks lugeda toote pakendilt välja selle, kas tegemist öö, on suhkrut või selle asendajat sisaldava öö, ähm, tootega. lisaks sellele me ei äh, saa üldiselt kehtestada seda, milline peaks olema mm, äh, kalorite kogus, mida inimene peaks tarbima, sest see on erinevate elanikkonnarühmade vanuserühmade puhul erinev, neljakümneaastase naise vajadus on teistsugune kui viieteist-aastase nooruki oma lisaks sellele me peame silmas pidama seda, et äh, pakendamata äh, kaupade puhul ähm, tuleb teha terve rida erandeid, neid, äh, nende kaupade puhul, mida väiketootjad müüvad otse tarbijatele selleks, et me suudaksime täi-, säilitada erinevate toiduainete mitmekesisuse kogu Euroopa Liidu territooriumil. kõik väiketootjad ju tegelikult teavad, millistest toodetest, millistest koostisosadest nende eh, toiduained koosnevad Äh, me peame jälgima ka, äh, silmas pidama ka seda, et olukorras, kus me soovime üldise märgistuse kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtestada, ei tohiks mitte äh, mingil juhul eeldada, et niisugune pakendil olev informatsioon kujutaks endast Euroopa Liidu kodanikkonna toitumisalast kasvatust ma tahaksin äh, tänada kõiki, kes selle dokumendi ettevalmistamiseks kaasa aitasid, äh, muuhulgas variraportööri. sõna annan nüüdseks siis komisjoni äh, esindajale, palun. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. nagu olen ka vara, varem juba öelnud, meie eesmärk on tagada, et tarbijad teaksid, mida nad ostavad ja söövad et neil oleks lihtsam valida toidurežiim nende endi ja nende perekondade jaoks ning et vastavalt vajadustele ja soovidele ja eesmärkidele võiksid nad äh, toiduaineid valida. kodanikel on õigus õigele informatsioonile. pöörduksin parlamendi liikmete poole sooviga sellest põhimõttest kinni pidada kogu arutelus. sisulise, sisu juurde juurde jõudes tahaksin kõigepealt tänada raportööri proua Sommerit, tänaksin varu, variraportööre. Äh, toetan enamikku tema seisukohti, kuigi ma ei saaks öelda, et ma toetaks neid kõiki. tuleks mainida ka teiste komisjonide panust nagu IMCO ja Agri. tahaksin rõhutada kõige olulisemaid teemasid muudatusettepanekutes. kõigepealt kohustuslik päritolu märgistamine vajab põhjalikku hindamist äh, seda on korduvalt soovitud teatud toiduainete puhul. komisjon võiks osaliselt nõustuda muudatusettepanekuga, kus suurendatakse kohas, kohustusliku päritolu märgistamise laiendamist peamiste toiduainete puhul, mida ei ole oluliselt töödeldud ja mida peetakse tavaliselt üh-, ühe, ühest ainest koos, koosnevateks toiduaineteks, sellel, sellisel puhul me võiksime nõustuda, kuid arvestades märgistamise keerukust, tuleb mõelda delegeeritud määrtmetele, mis põhinevad mõjuhinnangul. loetavus on tähtis teema ja üks peamistest äh, kaebuste tekitajatest. see näitab väga selgelt, et tarbijad peavad olema es esikohal meie arutelus ja ma loodan, et äh, parlamendiliikmed võivad soetada minimaalset tähesuurust ja seepärast on kahetsusväärne, et muudatusettepanekud õõnestaksid mõõdestavaid kriteeriumeid rakendamisel. ma jagan parlamendi liikmete muret geneetiliselt muundatud toiduainete kohta. seega mul on hea meel, et on esitatud muudatusettepanekud, mis välistavad sellised tavad, kuid definitsiooni ja selliste toodete märgistamine tooks endaga kaasa juriidilisi probleeme ja seepärast peame leidma sellised märgistused, mis annavad korrektset informatsiooni, mis on üheselt mõistetav. samuti on hea, et räägitakse ka vabatahtlikest skeemidest liikmesriikides. põhimõte, et tarbija peaks teadma, mida ta sööb, peaks kehtima mitte ainult pakendatud toodetele, vaid ka pakendamata toodetele või äh, ühistoitlustusele. seepärast ma ei toeta muudatusettepanekuid, mis piiraksid määruse rakendusala, kuid ma olen avatud muudatustele pakendamata toidu osas, nii et ainult allergeenide märgistamine oleks kohustuslik. nüüd kohustuslik nano koostisosade märgistamine, ma olen põhimõtteliselt muudatusettepanekuga nõus, kuigi mõelda tuleb veel definitsioonile. ja lõpetuseks toite profiil. ma pean ütlema, et ma ei saa nõustuda muudatusettepanekuga, mil, kus soovitakse kustutada või muuta artiklit neli, sest see õõnestaks olemasolevat määrust toitumisväidete kohta. mõned märkused on tõepoolest eksitavad, mõned, sest nad ei ole põhjendatud, mõned sellepärast nad ei anna täielikku ülevaadet toiduainest, rääkides ainult positiivsetest aspektidest. samuti tuleb rõhutada, et väiteid tehakse tootja algatusel selleks, et toodet rohkem müüa. me ei sunni kellelegi peale toiteväärtusprofiile. me nõuame neid siis, kus tootjad val-, teevad valiku kasutada tervislikkusalaseid väiteid. toitlusprofiilide ähm, kasutamine ei piira mingil viisil tootjate valikut tootmiseks, toiduainete valmistajad võivad ka edaspidi toota sellisel viisil, mil nad soovivad. kuid on ebaõiglane tarbijate ja kodanike suhtes lubada selliseid väiteid, mis on eksitavad. minu jaoks on äh, põhiline anda ausat ja täielikku informatsiooni tarbijale nende toodete kohta, mida nad tarbivad. ärgem unustagem, et äh, toitumisväidete määrus võeti vastu pärast põhjalikku arutelu institutsioonide vahel. määruse põhimõtted kehtivad ka praegu. toitlusprofiilidesse suhtun siiski avatult ja ma olen valmis positiivselt suhtuma teatud eranditesse, kui tegemist on traditsiooniliste ja baastoiduainetega, millel on tähtis roll toitumises. seega ma tervitan komisjoni jõupingutusi kaitsmaks tarbijaid ja edendamaks uuendust toitlussektoris ja toiduainete sektoris. ma tänan tähelepanu eest, ootan huvitavat arutelu. suur tänu. suur aitäh. siseturikomisjoni nimel proua Šaldemose, palun. suur tänu IMCO komisjon valmis ka raporti, proua Sommeri raporti kohta ning meie töös oli, oli oluline tagada, et tarbijal on kõik vahendid selleks, et ta saaks teha tervislikku valiku toitumise osas. me oleme nõus selle komisjoni raames sellega, et ettepanek on vastuvõetav. me oleme nõus, et tarbijad peavad saama selgeid sõnumeid ning oleme ka nõus, et eeskirjad peavad võimaldama siseturul toimida hästi. seega oleme põhimõtetega nõus. aga mis puudutab praktilist ellurakendamist, siis siin oleme IMCO komisjonis nõus sellega, mis ENVI komisjonis juba öeldi. me kutsume raportööri üles arvestama asjaoluga, et tegemist on vahendiga tarbijate jaoks ning mitte toiduainete töö, tootjate jaoks. suur tänu, agrikomisjoni nimel saab sõna härra Tarabella austatud volinik, austatud president, olen natuke vihane siin sõna võttes, sest tahaksin keskenduda muudatusettepanekule sada üks, mis puudutab lähtekohta ning päritoluriiki. minu äh, fraktsiooni nimel tehti ettepanek eraldi hääletus siin teha, sest päritoluriik on viimane töötlemise koht, aga lähtekoht on paik, kust on pärit äh, koostisase aine, nagu ütles härra Talli. tõsine on see, et äh, parlament aga keeldus sellest ning ei ole edastatud seda kodukorra artiklit, mille alusel sellest keelduti. ning see on väga tõsine otsus, sest tegemist on meelevaldse otsusega, mis mõjutab otsuse sisu ning palun, proua president, et oma talituses mõistaksite hukka selle meelevaldsuse omavoli ning et kahekümne nelja tunni jooksul nõustutaks selle põhistatud ettepanekuga. suur tänu. nüüd saavad fraktsioonide nimel sõna järgmised sõnavõtjad. härra Liise Rahvapartei nimel poolteist minutit. kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin südamest tänada proua Sommerit selle suure töö eest, mis ta ära on teinud. väga sageli tabas teda põhjendamatu kriitika. meie Saksamaal jagame paljuski tema arvamust, ma arvan, et me jagame seda terves Euroopas, sest me kõik koo-, soovime seda Euro-, Euroopas tervikuna, sest et juustu tehakse ju piimast ja me tahaksime, et meil oleks ettekujutus sellest, millisest piimast seda tehakse. me kõik soovime ka seda, et toiduainete pakendilt oleks võimalik selgitada välja, milline on selle toitaine toiteväärtus ma leian, et et äh, kõik me teame seda nalja, et kes on need väikesed loomad, kes elavad meie riidekappides ja kes õmblevad seal meie riideid väiksemaks. Neid loomakesi kutsutakse kaloriteks ja seetõttu ma leian, et äh, kalorid kalorsus peaks olema pakendilt loetav selleks, et kõik Euroopa kodanikud saaksid seda sealt lugeda. ma olen nõus põhimõtteliselt sellega, et põhitoiduained tuleks sellest eh, kolarsuse näitude ja liigitamise alt välja võtta, sest et see on tekitanud terve rida arusaamatusi. ma tänan loomulikult teid, äh, proua raportöör, ja teid, härra volinik, et olete kõik teinud selleks, et siin osas äh, selgus valitseks. suur aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Wilmot, palun. Much, president. Colleagues... tänu president lugupeetud kolleegid see ettepanek on tekitanud palju poleemikat, on ka äärmiselt keeruline ja variraportöörina oma fraktsiooni nimel tahan ma öelda, et mina olen juhindunud järgmisest põhimõtetest, millist informatsiooni tahavad tarbijad ja kuidas seda informatsiooni kõige paremini neile edastada. meie ees on ülekaalulise epideemia. me sööme liiga palju rasva, suhkrut ja soola, see aitab kaasa südamehaigustele, diabeedile, vähiõhule insultidele, isegi depressioonile. tagades, et tarbijad võivad kergesti kindlaks määrata äh, toitlusalase informatsiooni, see ei ole mingi imerohi, kuid teadlikkuse kasv, võimalus toiduaineid võrrelda, võimaldab tarbijatel siiski omada kontrolli selle üle, mida nad söövad. mina teeksin ettepaneku kasutada koodisüsteemi, mitte hinnata toiduained tervikuna, vaid anda võimalus siiski ähm, ettekujutuse, kas tegemist on kõrge, keskmise või väikese soola, rasva ja nii edasi sisaldusega. kui me öö, maiustused, mida valmistatakse, on, on sageli, sageli suure, on sageli väga ohtlikud tarbijatele see, kui selliseid äh, mär-, foorimärgistusi ei rakendata äh, toidule, võile või alkoholile, siis ma pöörduksin kõikide poole, palun lugege läbi sellekohased ettepanekud, et te teaksite täpselt, millest siin räägitakse, selle asemel, et te kuulate tööstuslobisid või muid argumente. ma toetan ka kohustusliku päritoluriigi märgistamist, on selge, et tarbijad on järjest teadlikumad sellest, mida nad söövad. seda, seda, see ei ole alati teostatav, kuid ühtsete toodete puhul on tähtis, et et tarbijatel on võimalik seda informatsiooni sada protsenti anda, seda, see on võimalik loomaliha, kala ja puu- ja juurviljade puhul. töödeldud toodete puhul on olukord muidugi keerulisem ja seepärast puudutab see ainult äh, liha, linnuliha ja kala too-, töödeldud toodetes. parlamendis räägitakse palju tarbijate valikust ja rahvatervisest ja ennetusest. nüüd on võimalus näidata, et me võtame seda tõsiselt. kolleegid, teod kõnelevad rohkem kui sõnad, palun toetage minu ettepanekuid. suur aitäh! Alde nimel saab sõna härra Gerbrandi suur tänu, tahaksin volinikku tänada kõikide tema selgituste eest ning ka proua Sommerit tema töö eest. mul on mulje, et äh, juba üks aasta, mil ma töötan siin parlamendis, et äh, idee, mille kohaselt võib mõjutada miljonite eurooplate käitumist lihtsa õigusloomega, on põhistatud. ning oleme lähtunud kindlasti samast ideest äh, selle ettepanekuga seoses. loomulikult on äärmiselt raske muuta kodanike tarbimist, eelkõige kuna siin on tegemist viiesaja miljoni tarbijaga. ja ma arvan, et meie mõju märgistuse alal on küllaltki piiratud siin. loomulikult ei ütle ma, et me need sätted ei oleksid vajalikud, aga olgem realistlikud, mõeldes selle õigusloome tähtsusele. loomulikult on tarbijatel õigus saada teavet. ja me peame kõike seda arvestama selles arutelus ning äh, praegu on selge see, et teisel lugemisel oma, peab tarbija omama kindlasti rohkem teavet me peame kindlasti tagama, et äh, inimestel on piisavalt teavet selleks, et nende eluviis oleks tervislikum. arutelu siin parlamendis puudutab siis selle määruse sisu ning vajalikkust kas äh, peab sundima tarbijaid käituma tervislikult, kui nad äh, teevad ostuotsuseid või siis äh, peab neile andma valikuvõimaluse? me oleme liberaalid ning arvame, et kodanikele peab andma kõik vajaliku teabe selleks, et nad saaksid teha õigustatud, põhistatud otsuse. ehk siis kokkuvõtteks arvan ma, et peab leidma tasakaalu infokoguse vahel, sest liiga infot on vähetõhus, liiga vähe infot on samuti kasutu, seega peab leidma kuldse kesktee ning ma arvan ka, et me peaksime andma inimestele võimaluse täpselt teada, mida nad söövad. suur tänu, roheliste. suur aitäh, roheliste nimel kolleeg Schlüter. meie jaoks on oluline, et tarbija saaks teavet, kui me ei sunni ettevõtjaid informatsiooni andma, et siis teavet tarbijad ei saa. me peame ka määratlema seda, kui, milline on oluline, milline on põhiline teave kui me juba tööstuses, tööstusele ette ei kirjuta, et ta peab informatsiooni näiteks kalorsuse või liigse kalorsuse kohta andma, siis me ei saa eeldada seda, et poelettidel suudaks tarbija selles ise selgusele jõuda. me ei tohi mitte mingil juhul kõrvale jätta ka kohustusliku päritoluriigi märkimist. tarbija tahab tõepoolest teada, kus kohas üks või teine lihaloom on kasvatatud. meie jaoks on oluline ka teada, kui tarbijate jaoks oluline teada seda, kuidas ja kus liha töödeldi, oluline on ka äh, alkoholi energiamärgistus, väga paljud tarbijad lihtsalt ei tea, et alkohol kui selline on väga kaloririkas, rääkimata sellest, et väga paljud karastusjoogid äh, on seda samuti me peaksime eh, raamtingimusi kehtestades tegema selged ettekirjutused ka eh, toiduainete töötlejatele ja tootjatele, ma leian, et kõik need muudatusettepanekud, mida muuhulgas on teinud raportöör proua Sommer, on olulised selleks, et me saaksime selge ülevaate sellest, millest koosnevad meie eh, toiduained, muuhulgas sellest, milline on nende kiudainete sisaldus. me peaksime eh, tegelikult eh, jälgima seda, et me saaksime teada, millistes tingimustes on kasvanud muuhulgas see, need loomad, keda me toiduks tarvitame. Contentious items in suur tänu, president, üks kõige poli-, poleemilisem teema on olnud päritoluriigi teema. tarbijatel on õigus teada, millist päritolu on nende poolt ostetav toot, eriti liha, eriti liha puhul, kui see kas see on toodetud vastavalt rangetele nõuetele, kas seda on transporditud kauge maa tagant? toorainete töötlemine on aga keeruline, sest koostisaineid valitakse vastavalt hinnale, kvaliteedile ja kättesaadavusele ja päritoluriigid eh, liha puhul võivad muutuda iga päev, iga tund. pidevalt märgis, pidev märgistuste kohandamine oleks väga kulukas ja tooks endaga kaasa ka pakendite kasvu ja need kulud peab kandma tarbija, seepärast ma arvan, et kohustuslik päritolu märgistamine äh, selle üle tuleks kõigepealt läbi viia mõjuhinnang ja mul on väga hea meel, et volinik seda toetab. miks see arutelu aga keskendub <clears throat> toorainetele? see ei puuduta lõpptoote päritoluriiki ja see on ometi väga tähtis näiteks selliste ainet, toodete puhul nagu viski. madala kvaliteediga viskit on võimalik tuua Hiinast, Indiast, Jaapanist ja seda võidakse müüa originaaltoote pähe, kasutades sildistamist, kus, mis ohustavad traditsionaalseid viskitootjaid Euroopa Liidus ja selleks, et suurendada nende konkurentsieelist, me peame kaitma tarbijat, kaitsma tarbijat Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete nimel kolleeg Leotard, palun. Um, ook nu gaat het erom of Euroopa kiest voor de voet- suur tänu, austatud kolleegid. täna peame teadma, kas me toetame pigem tarbijaid või äh, toiduainete tööstust. me peame valima oma poole ning äh, toetama äh, foorimärgistuse süsteemi või siis usaldama pigem tööstust. tegemist on poliitilise valikuga ning see on lihtne. kas me tahame kaitsta toiduainete tööstust või siis tarbijaid, kas me tahame märgistusi, mis võimaldavad tarbijatel teha kaalutud otsuse toiduainete kasuks, mis sisaldab vähem või rohkem suhkrut või rasva või siis mitte. kuuskümmend protsenti ja protsenti valijatest on sageli ülekaalulised ning kakskümmend viis protsenti lastest samuti ning äh, paljudel kodanikel on raskusi märgistuse lugemisega. on värvikoodid, e-, elektri ning elektroonikatoodete puhul ning miks mitte samamoodi käituda ka toiduainete puhul. toidu äh, tarbijaühendused soovitavad lihtsaid märgistusi selleks, et kõik tarbijad mõistaksid neid ning siin saaksid teha õige valiku lugupeetud kolleegid äh, ja proua ja täna proua Litar, nüüd härra Skotta. suur tänu, lugupeetud kolleegid, me peame võtma seisukoha raporti osas, kus räägitakse teabest tarbijale, kuid mida tarbijad üldse tahavad? see on kaalutlus, mida arutatakse parlamentides, kuid mida näitab Europarameetri viimane uurimus? siin ei ole selgeid andmeid, tarbijaid huvitab toiduainete päritolu, kuid äh, ka muud aspektid on tähtsad tarbijatele. peame olema teadlikud, et valikud, mida me täna teeme, mõjutavad homseid oste tarbijad kujundavad turgu. uurigem täpsemalt, tagagem dialoog tarbijaga selleks, et täpsemini teada tarbijate ootusi. meie peame siin esindama oma tarbijaid ja valijaid, peame neile ka aru andma ja seega tuleb arvestada ka nende ootusi. loomulikult ei tohi olemasolevaid, ei, ei, ei tule oste keerukamaks muuta, ei ole vaja ülemäärast infot, kuid tuleb vältida liiga lihtsustavat infot ja see oleks värvikoodi puh-, puhul täpselt nii. me ei pea tarbijate eest hoolt kandma, peame tarbijatele infot andma. järgnevalt härra Šegin. CGD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 märgitud ja kõrval oleks ära näidatud konkreetne koht, riik, kus üks või teine äh, loom kasvatati. me peame märgistuse kaudu aitama teha tarbijal vahet ka tervisliku ja ebatervisliku äh, toiduaine vahel me peame aga samas silmas pidama, et äh, rahvusvahelised kontsernid äh, väga sageli äh, tarnivad kaupu, mille kvaliteet tegelikult ei vasta sellele, mille olemasolu nendes toiduainetes väidetakse. me puutume sellega Ungaris väga palju kokku. me öö, meile tarnitakse nii ja teistsuguseid toiduaineid suurte kontsernide poolt, mille kvaliteet ei rahulda ja mis seab ohtu VKE-de tegevuse. järgmisena annan sõna proua Ayushule. Señor presidente, señor <clears throat> comisario, colegas, este es un reglamento que es de suma importancia austatud president, austatud volinik, tegemist on küsimusega, mis on oluline tarbijate ja toiduainete tööstuse jaoks, väga raske on äh, tasakaalustatud märgistust välja töötada, kus on kõik vajalik teave, ilma et oleks keeruline. me peame kindlasti tundma rõõmu selle raport, raporti üle. ning ma olen nõus raportööriga põhimõttelistes küsimustes, eelkõige seoses toiteväärtusega ning toiteväärtusprofiiliga komisjon ei ole pidanud kinni oma lubadusest, sest ta lubas selle toiteväärtusprofiili väl-, koostada enne kahe tuhande üheksanda aasta jaanuari vastavalt äh, määrusele tuhat üheksasada kakskümmend neli murd null kuus. me peame tagama, et siseriiklikud äh, sät-, vabandust, äh, siin on öeldud, et siseriiklikud sätted peavad koos eksisteerima, aga ma arvan, et see on vastuolus meie eesmärkidega, sest see tõkestab siseturu tõhusat toimimist. mis puudutab päritolumärgistust, siis äh, õigusloomu, lõume kohaselt peab see teave olema märgistusel kirjas ning kui seda ei ole, siis võib see öö, äh, juhtida tarbija valele teele. ning räägiti ka vabatahtlikust märgistusest. minu arvates võib see suurendada majanduslikke kulusid ning halduskoormust ettevõtetele, ilma et äh, sellega kaasneksid hüved tarbijale mis puudutab erinevatest keeleversioonidest märgistusel, siis ma arvan, et siin on äh, komisjoni ettepanek kooskõlas selle määrusega, mis, direktiiviga, mis on juba oma kasulikkust tõestanud ning äh, ma arvan, et me peame kindlasti seda toetama. suur tänu, austatud kolleeg, sõna on härra Childersil, üks minut. president, üle kuuekümne protsenti Iiri täiskasvanutest on ülekaalulised ja samasuguseid näitajaid leiame mujaltki Euroopast. see eh, õigusakt võimaldab meil tegeleda mitte ainult selle probleemiga, vaid ka teiste probleemidega, nagu näiteks ehm, diabeet, insuldid. paraku märgistussüsteem on keerukas, eksitusi tekitav. värvikood oleks lihtne, üldarusaadav ja läbipaistev süsteem mida toetavad tarbijate grupid ja organisatsioonid ja ka paljud toiduainete tootjad on seda vabatahtlikult ka juba kasutanud ja testinud. ma olen nõus, et alkoholid puhul tuleks märgistada ka kalorisisaldus. keegi ei ole veel leidnud põhjust, miks alkohol tuleks välja jätta härra president, me kõik teame, et tööstus on avaldanud tohutut survet selle õigusakti arutelul, ma kutsun üles parlamendiliikmeid selle survele vastu seisma ja toetama eelkõige tervis, tervist kasutades värvikoodi. tänan. suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Karin Lepage üheks minutiks. mina tahaksin rääkida peamiselt värvikoodist. meile öeldakse, et see on keerukas, see ei ole tõsi, see, see muudab asjad lihtsamaks, meile öeldakse, see on keelustamine, ei, see ei ole keelustamine, see on tõsiasi, see on informatsioon. meile öeldakse, et see on tarbijate lasteks pidamine, kuid mikspärast tarbijate ühendused nõuavad värvikoodi siis? ärgem olgem silmakirjatsejad. me peame valima rahvatervise ja tarbijate kaitse või lobide huvide vahel. lisaks on lobide huvide puhul tegemist väga lühiajaliste huvidega. see valik peab olema selge ja minu puhul ja meie puhul on selge, et me toetame tarbijate teavistamist, tarbijad seda soovivad ka sotsiaalkindlustuse ja tervishoiu asutused Euroopas, see võimaldab võidelda ülekaalulise ja teatud haigustega. seega jäägem endale kindlaks, põhjus, miks me siin oleme, põhjus, miks meid valiti, oli tar-, et me peame kaitsma tarbijaid ja kaaskodanikke. suur tänu ja sõna saab nüüd proua Hass üheks minutiks. lugupeetud kolleegid kui me oleme see, mida me sööme, siis me oleme järjest rohkem tööstuslikult toodetud tooted. ülekaalulisus kasvab, südame-veresoonkonna haigused ja diabeet. see on täiesti selge. värvikoodi mudel on mõistetav lapselegi üheainsa pilguga ja kui me ei tee seda Euroopa Liidu tasandil, siis vähemalt liikmesriikidel peaks olema õigus seda kasutada. juhiksin teie tähelepanu ka transrasvadele. loodetavasti Euroopa Parlament nagu komisjon nõuab kohustuslikku transrasvade märgistamist. on selgeid tõendeid nende kahjulikkuse kohta tegemist on tööstuslike toodetega, nende sisaldust tuleks vähemalt märgistada sellisel viisil, et inimesed, kes ostavad krõpse, šokolaadi ja teisi maiustusi, oleks sellest teadlikud. ja nüüd James Nicholson üheks minutiks. tänan, härra president, kõigepealt tervitan raportit, avaldan tunnustust raportöörile. ta on kulutanud sellele palju aega ja ta on olnud väga edukas tahan väga selgelt välja öelda, et ma toetan täielikult päritolu märgistamist, kuid me peame väga selgelt äh, kindlaks tegema, mis on päritolu märgistamine. kõigepealt tarbija peab teadma, kust toiduaine on pärit. tarbija peab ka teadma, kuidas seda toitu valmistati. seepärast ma olen nõus raportööriga oht siin on selles, et me läheme liiga kaugele liiga kiiresti, tegemist on protsessiga, esimese lugemisega. Öelgem see ausalt välja, me tuleme selle juurde korduvalt tagasi ja mina tahaksin ja pisut olla ettevaatlik, kuid Euroopas ei ole õige üle reguleerida olukorras, kus me isegi ei tea, mis sellest saab. oht on, ülereguleerimises on oht. me peame selle asja õigesti paika saama me peaksime kasutama aega esimese ja teise lugemise vahel selleks, et läbi viia mõjuhinnang, selleks, et uurida, mis oleks selle kõige maksumus ja, ja tulemus, sest seda me ju tahame tegelikult pikas perspektiivis teada. suur tänu, härra Nikolson. ja nüüd saab sõna proua Dodds. suur tänu, president. ma ei arva, et keegi siin parlamendis vaidleks selle vastu, et tarbijad peavad saama Äh, turvalisi toiduaineid. kõik on nõus sellega, et meil on vaja ausat märgista- ja korrektset märgistamist, kuid me ei tohiks luua liigset informatsiooni, see, et informa-, sest mõistetamatu informatsioon viib selleni, et tarbijad ei hakka lugema informatsiooni, millel pole enam väärtust, seega lihtsus ja väärtuslik informatsioon peaks olema võtmekriteeriumiks märgistamisel nagu kolleegidki, toetan päritoluriigi märgistamist. see on, on tähtis teada, kust toiduained pärit on. Äh, põllumajandustoodang, kala, kalandussektor toodavad toiduained väga rangete normide alusel kuid, kuid kuuskümmend protsenti meie sööda, meie poolt söödavast kalast on imporditud ja mida mille puhul ei kehti samasugused keskkonna ja muud nõuded. me peame tagama, et meie süsteemid loo-, looks meie tööstusele võrdsed tingimused. Põhja-Iirimaal on põllumajandus, tööstus suures ohus, me ei tohiks liigset bürokraatiat äh, soodustada, tänan. suur tänu sõna on nüüd proua Grosstetil. poolteist minutit. suur tänu, proua president, austatud volinik, kolleegid, rõhutaksin kahte punkti. kõigepealt, mis puudutab toiteväärtusprofiili. ma nõuan nende tühistamist, sest nende ainus eesmärk on määrata kindlaks, kas äh, toiduaine mõjutab kuidagi tervist või mitte. aga me tahame vältida, et äh, tarbijat eksitatakse äh, toiteväärtuse väidetega, mis sageli ei ole põhistatud ning äh, mis äh, sageli puudutavad toiduaineid, mis sisaldavad rohkesti suhkrut, soola ja muud. seega toetan ettepanekut tühistada toiteväärtusprofiil, mis kiideti heaks juba kahe tuhande kuuendal aastal juhin tähelepanu ka muudatusettepanekule kaks tuhat viis, mis tahab äh, keelata rituaalset loomade tapmist. see võib stigmatiseerida mõningaid äh, usulisi rühmitusi, sest äh, tarbijad sageli ei tea täpselt, milles see seisneb. tuletan meelde, et need tooted on täiesti tarbimiseks kõlblikud ning neid on turule suunatud täiesti normide kohaselt. sageli on need tooted pärit ka tapamajadest, mis täidavad kõiki kriteeriumi, nii et äh, kui me ohustaksime teatavate rituaalsete tapamajade ellujäämist Euroopas, siis omaks see suurt majanduslikku mõju ning kahjustaks äh, toiduainete tootmist loomulikult märgistusega on vaja teavitada tarbijaid, aga ma arvan, et mis puudutab värvikoode, siis need samuti stigmatiseeriksid tooteid ning see kindlasti ei oleks hea lahendus, suur tänu suur tänu, nüüd on sõna härra Pereio Rodriguez'el. suur tänu. parim tõend meie heast tahtest on tuhat muudatusettepanekut, mis äh, komisjoni töö algusest saati on siin tehtud. aga ma arvan, et me peaksime kõigepealt saavutama vastupidise mõju sellele, mida me üritame praegu teha, ehk siis asjad peavad olema selged. peab teavitama tarbijat sellest, mida ta võib süüa ning mil määral sisaldab toode rasvhappeid, kuidas see mõjutab kolesterooli, rasvumust ja muud. on ka muid äh, toiduaineid, äh, mis äh, sisaldavad märg-, milles märgistus sisaldab muud teavet, näiteks päritolu, ja see võib tekitada segadust. näiteks liha puhul võib rääkida sündimiskohast, tapmiskohast ja muust ning kõik see tekitab segadust me tahame ühtlustada Äh, seda teavet ning teavitada tarbijaid. ei tohi suurendada seda segadust. ning äh, selle asemel, et äh, edendada tervist, ei tohi me, me tõsistada seda olukorda, mis on juba segane. see värvikoodide süsteem on midagi, mille asemel peaksime rõhutama soovitatavat Äh, päevaannuste süsteemi. see on selgem kui äh, foorimärgistussüsteem, nii et ärgem tekitame segadust tarbijas. Äh, härra Davis, üks minut. suur tänu, president. mis võiks olla lihtsam kui reeglite seadmine tarbija teavitamiseks, aga erinevad tõlgendused, erinevad tavad riikides ning kaubandushuvid on toonud kaasa suure segaduse isiklikult toetan foorimärgistussüsteemi päritoluriigi märgistust ja alkohoolsete jookide märgistust, aga kogemused näitavad, et segadust võib veel suuresti tekkida. volinik rääkis siin äh, toiteväärtuse väidete õigusloomest ning on öeldud, et nelikümmend neli tuhat taotlust äh, sedasorti väidete tegemiseks on ettevõtete poolt tehtud, nii et äh, see voli, komisjon on täiesti üle, ülevõtatud nendega ning ei ole neile veel vastust antud, nii et äh, komisjon nüüd ise rikub Euroopa Liidu õigusloomet, et äh, segadus on suur ja võib-olla volinik võiks meile selgitada oma lõpumärkustes, kuidas sellest olukorrast väljuda. suur tänu. sõna on äh, proua McClarkinil. üks minut. Thank you uh,. The suur tänu. põhimõte, et antakse paremat toitumisteavet uh, tarbijale on olnud selle raporti aluseks ning on soovitatav. aga selle raporti koostamisel siin parlamendis on mul olnud äh, mitmeid arutelusid seoses äh, mitmete äh, pakenditega, kus väidetav sisaldus ei ole see, mis seal tegelikult on. nii et kõik see mõjutab tarbijat. seega siis voorimärgistussüsteem kindlasti lihtsustaks olukorda, vabandust, muudaks olukorda segasemaks ning hägusamaks ning kindlasti mõjutaks see negatiivselt ka põhitoiduaineid. foorimärgistussüsteem kindlasti ei saa piisavalt anda infot toiduainete keerulise koostise kohta tarbija peab teadma, millised koostisained täpselt on äh, toodetes, eelkõige just allergeenid, selleks et ta saaks teha õiglaseid, õigeid valikuid. loomulikult ei tohi me ju tarbijatele öelda, mis toitu nad tohivad ja mida nad ei tohi süüa. suur tänu, sõna on härra Soonikil, poolteist minutit. suur tänu. siseturu seisukohast märgistamise harmoneerimisel on tohutu tähtsus ning samuti vastastikune tunnustamine. hetkel on erinevaid tõlgendusi erinevates liikmesriikides eri, ühenduse eeskirjade suhtes. see tekitab tõkkeid kaupade vabal liikumisel ja konkurentsile samuti kohustuslik päritoluriigi märgistus teatud toodete kategooriate puhul on õigustatud. ma arvan, et mõned liikmesriigid kasutavad protektsionistlikke meetmeid ja tekitavad kaubandustõkkeid siseturul. päritoluriigi märgistus tuleks läbi viia tuginedes informatsioonile, mis on suunatud tarbijale, tagamaks, et tarbija ja tootja huvide vahel valitseb tasakaal tasakaalustatud toitumine ja eluviisid on olnud arutlusel. märgistamine on üks viis tarbijate koolitamiseks, kuid on võimalik teha rohkem läbi teavituskampaaniate näiteks. ma olen selle vastu, ma olen värvikoodi vastu, sest sellel võiks olla kahjulik mõju toitumisele ja tervislikele eluviisidele inimesed peaksid ju vastutama omaenda valikute eest. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Kadenbach üheks minutiks. lugupeetud härra president, lugupeetud volinik meie ülesanne peaks seisnema selles, et tagada Euroopa kodanike tervislik toitumine. me peame selleks tagama tervislikud toiduained ja tervisliku elukeskkonna. selleks, et neid õigeid otsustusi teha kui tarbija, peab meil olema vastav teave. see tähendab seda, et äh, toiduainete märgistus peab olema üldine ja kohustuslik ära näitama toiduaine päritoluriigi samas äh, peab ka äh, informatsioon, sisaldama pakendi informatsiooni toiduaine toiteväärtuse kohta, selle kohta, eh, kui kaloririkas on see toiduaine ja loomatingimused, et inimese ei sealt aetaks eh, pakendi informatsiooniga eksitusse. selleks on meil vaja elanikkonda loomulikult eh, senisest rohkem koolitada, selleks et ta suudaks teha õigeid otsustusi tervislike toiduainete kasuks. aitäh! ja nüüd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 ostuotsustusi. me peame tingimata tagama, et tootemärgistus sisaldaks informatsiooni ka eh, selle toote päritoluriigi kohta. samuti on oluline, et eh, pakendil on toote põhikoostisained ära näidatud oluline on informatsioon toote, toite väärtuse kohta ja seda ka äh, alkoholi puhul. tarbijatel on kohustus ja õigus teada, millest on toodetud viin ja kui suur on selle toite väärtus. kui suur on selle kalorsus see on erakordselt oluline, silmas pidades Euroopa tarbijaskonna huve ja järgmiseks saab sõna kolleeg Bartolozzi, palun. Onorevoli kolleegi, il Parlamento Europeo è chiamato, come sappiamo, a esprimersi in via definitiva sulla informazione alimentare ai consumatori. Va subito detto seega me peame täna siin langetama otsuse selle kohta, milline on teave, mida tarbijad saavad. see on väga keeruline seadusandlik protsess, kuid seda protsessi ei saa kuidagi lühendada, seda enam, äh, et see küsimus on erakordselt oluline ja läbipaistvus selles küsimuses tarbija seisukohalt vältimatu sest inimesed ei peaks sööma seda, mis on nende tervisele kahjulik. proua Sommer, ma tahaksin tänada selle, teid selle eest, et tõepoolest pühendumusega olete tegelenud selle eh, dokumendi ettevalmistamisele meie jaoks on väga oluline saavutada, et siseriiklikud märgistussüsteemid ja regulatsioonid ei süvendaks eh, Euroopa eh, ühise turu killustat-, killustamise eh, tendentse ja et eh, seetõttu on oluline, et me uue eh, ehm, direktiiviga ühiselt koos Euroopa Komisjoniga püüame kehtestada ühtse üle-euroopalise ehm, märgistussüsteemi ja et me jõuaksime kokkuleppele selles, millised on tõepoolest kohustuslikud andmed, mis peaksid tootel kirjas olema me peaksime tingimata nimetatud otsuse langetama seniste eh, toiduainete tööstust puudutavate otsustega kooskõlas, selleks et ei tekiks lahkhelisid ja eh, vastuolusid. Eh, me peaksime tingimata jälgima, et toote sisaldav, tootepakendil oleks informatsioon, mis ei seaks ohtu inimeste tervist senhor presidente a rotulagem dos produtos alimentares é crucial para garantir a segurança alimentar. on erakordselt oluline et toiduainete pakenditel sisalduks informatsioon mis oleks erakordselt selge läbipaistev ja mõistetav samas ei tohiks niisugune märgistus kaasa tuua täiendavaid äh, halduskohustusi ja bürokraatiat me peame eh, seejuures silmas pidama, et väga paljud toiduainete tootjate puhul on tegemist väikese keskmise suurusega ettevõtjad ja nad ei suuda eh, mitte mingil juhul täita kõiki neid reegleid, mida me tahame praegu kehtestama, seetõttu on oluline, et nemad peaks, jääksid sellest eh, reeglistikust välja, seda enam, kui me soovime, et meie toidualane mitmekesisus Euroopa Liidus säiliks ja et need VKE-d suudaksid ka edasi tegutseda meie komisjoni lähenemine on olnud väga paternalistlik. me peame ju silmas pidama, et tarbijat tuleb informeerida, me peame endale selgelt aru andma, mida me süüa tahame, mida me süüa ei soovi ja me peame leidma sellekohase informatsiooni toote pakendilt, me peame endale selgelt aru andma, milliste ostude kau-, kasuks me poes äh, otsuse langetame, millist liha või millist suppi me sööme. seetõttu ma leian, et on väga hea, et raportöör on teinud nii äh, põhjalikku eeltööd selleks, et nüüd meie ühise otsuse põhjal oleks tarbijal võimalik langetada teadlikke otsuseid, aitäh! suur tänu ja sõna saab nüüd proua McGinnis, poolteist minutit suur tänu, härra president. me räägime siin tarbijate teavitamisest. parlamendi liikmetena on meil infot paljude asjade kohta ja asi pole mitte infos, vaid asi on pigem selles, mida me sellega teeme. mul on kaks peamist märkust selle raporti kohta. üks on päritoluriik. meil on selle kohta märgistus olemas äh, loomaliha puhul kriisi sunnil tegelikult, kuid see on olnud väga tõhus ja seepärast ma toetan põhimõtet, et iseäranis lihatoodete puhul on tõesti vajalik märgistada päritoluriiki tarbijate jaoks. ja teiseks, teema, kus ma räägiksin kollasest, kus ma kasutaksin kollast tuld, värvikoodi küsimust olen üritanud inf-, analüüsida väga tähelepanelikult ja siin ütleksin järgmist meil on sigarettide puhul hoiatused, ma ei ole suitsetaja, ma arvan, et hoiatused on suurepärased ja ma ei hakka suitsetama, aga need, kes suitsetavad, suitsetavad edasi, vaatamata hoiatustest. ma võiksin öelda, märgistus ei muuda kedagi, ei vähenda ülekaalulisust, meil on vaja sügavamat arutelu selle teema üle. me võiksime liftid ja autod ära keelata, et inimesed hakkaksid rohkem ennast liigutama, kuid ma esimese lugemise hetkel ma ütleksin, et me, need arutelud on liiga keerukad, meil on vaja põhjalikumat arutelu. raporti pea, pealkiri on ju toidualane teave, peame selle üle põhjalikumalt mõtlema. Grazie, la parola onorevole Herbert. suur tänu, sõna on härra Dorfmannil, üks minut, poolteist. Signor Presidente, geschätzte aitäh, härra president, kallid kolleegid, tänan raportööri selle toiduainete märgistusteemalise raporti üle, kuivõrd toiduainete märgistus on tarbijate jaoks erakordselt suure tähtsusega. selleks, et inimene suudaks turul valitsevate kaupade vahel valiku teha. meie jaoks on mitte spetsialistide jaoks teavet anda, vaid valmistada ette dokument, mis annaks teavet tavatarbijale. eriti oluline on seejuures pakendamata kaupade ja to-, to-, tootjalt otse tarbijale müüdud kaupade käsitlemine need on sageli standardiseerimata, sageli toodetav äh, moos, ei sisalda mingisuguseid kohustuslikke äh, koostisaineid või valmistatakse perenaise eriretsepti järele. seetõttu on niisugused tooted erakordselt olulised äh, just eeskätt talunike eneste jaoks, kes otseturustuse kaudu neid tooteid elanikkonnale müüvad. seetõttu äh, me leiame, et niisugune tootmine tuleks jät-, peaks jätkuma ja selles mõttes on Euroopa maaelu arengu seisukohalt oluline, et selline tootmine ka jätkuks. seetõttu ma tahaksin teid, kallid kolleegid, tingimata paluda, et nende toodete gruppide jaoks tulevane regulatsioon kehtima ei hakkaks. tänan. suur aitäh, kolleeg Dorfmann. nüüd ma annan sõna kolleeg Seeberile. jah, aitäh härra president, härra volinik on erakordselt oluline, et Euroopa Liit tegeleks terviseküsimustega ühelt, aga samas ka tarbijate huvide kaitsmisega teiselt poolt. meie jaoks on väga oluline teadlikult toituda ja seetõttu peaksime erilise hoolikusega lähenema toiduainete eh, küsimustele ja järgima kõiki neid momente, mis tagaksid elanikkonna tervisliku toitumise. on loomulikult sinisilmne uskuda, et toiduaine märgistusega suudame me ületada kõik elanikkonna tervisega seonduvad probleemid, vaadake kas või Ameerika Ühendriikidesse, seal on, ollakse märgistustele vaatamata tervislikust toitumisest äärmiselt kaugel ja seetõttu ma leian, et niisugune foorumudeli kasutamine eh, külvab pigem selgust kui, eh, pigem segadust kui selgust. aga samas on pakendil võimalik ära tuua olulist informatsiooni, mis aitaks eh, ostjal oma valikuid teha samuti ma leian, et see, mis puudutab kohustusliku päritoluriigi äramärkimist, on erakordselt oluline neljandaks olen arvamusel, et meil on tarvis kõikvõimalike soovituste, toiteväärtuste, kalorsuse, kahjulikkuse ja kasulikkuse puhul lähtuda eeskätt teaduslikest seisukohtadest ja seetõttu ma leian, et komisjon äh, peaks aitama niisugust teadusuuringut äh, finantseerida, sest ainult teaduslikult põhjendatud seisukohad saavad olla meie tegutsemise aluseks, tänan. Siber, suur tänu härra Seeberile. nüüd siis vaba mikrofon. sõnavõtusoove on palju ning kahjuks ei saa me nimekirja lisada teisi kolleege, praegu on viisteist kolleegi nimekirjas ning vaatame, kuidas ajaga hakkama saame. sõna on proua Weisbergeril palun. aitäh, härra president tänase päeva positiivne uudis seisneb selles, et me e, jõuame niisuguse direktiivi vastuvõtmisega e, kohustusliku ühtsele märk, toiduaine märgistamisele kogu Euroopas, mis puudutab märgistamist e, saja grammi või saja milliliitri kohta. see aitab elanikkonnal, ostjatel vastu võtta teadlikke otsuseid. see tähendab seda, et tarbijatel öö, Äh, <clears throat> tekib äh, teadliku otsustamise võimalus, kuid me peaksime märgistust kasutades aitama vältida seda, et äh, elanikkonda segadusse ei aetaks. see puudutab eeskätt toiteväärtuse äramärkimist, selles mõttes me soovime, et see teave, mis pakendil oleks, oleks ühemõtteline, selge ülevaatlik ja elanikkonda mitte segadusse viib. me peaksime eh, niisuguse märgistuse kaudu eh, suutma tagada, et inimesed toitudes ei eh, kasutaks tead-, tead-, teadlikult kahjulikke toiduaineid. kolleegid, kui te soovite osaleda selles arutelus, siis palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast, vastasel korral me ei jõua kuhugi ja just rääkides siin punasest tulest, ma näitan punast tuld niipea, kui teie minut on läbi. ja nüüd saab sõna härra Tabadi. Kedves kollégák, a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mit tesznek és kallid kolleegid, tarbijad peavad teadma, mida nad söövad. selleks on meil vaja foori mudeli kasutamist see aitab tarbijat kaitsta ja see idee on Ungaris väga populaarne. ja aitab äh, vältida valeteabe edastamist tarbijateni. mis puudutab äh, pakendamata tooteid ja otse talumnikult tarbijale turustamist, siis ma leian, et et äh, selles osas võiks märgistus kehtida ainult väga üksikute tootekategooriate kohta. ja seetõttu pean silma, siinkohal pean silmas äh, päritolu, kohustuslikku päritolumärgistust. aitäh. palun signor presidente se è prioritario per questo parlamento garantire ai consumatori alimenti. kui meie parlament tahab tagada et tarbijale pakutakse turvalisi toitaineid kindla märgistusega siis peame andma ligipääsu ka äh, toiteväärtusega seotud teabele kasutades korralikku märgistust. selge märgistuse selgelt loetava ning mõistetava märgistuse kasutuselevõtt võib mõjutada tarbijaid, mõjutades neid tarbima tervislikumaid tooteid, mille päritolu on samuti selge. tahaksin kolleegidel paluda, et nad hoolikalt kaaluksid ühte muudatusettepanekut, mille esitasid nelikümmend kolleegi, muudatusettepanek kolmsada viiskümmend üks selle eesmärk on tagada, milline on toote ning äh, tooraine päritolu mõningate põllumajandustoodete puhul, mis saabuvad meie lauale, aga ka töödeldud toodete puhul, millel on ainult üks koostisaine. ehk siis äh, mis sisaldavad ka lisaks äh, toorainele lisainet. suur tänu! per cortesia eh sì, eh, abbiamo leggere... il diritto di sapere lei, se lei ci dà scritta, la parola o meno ci dia la lista degli oratori come si fa per gli altri per favore sì, allora... kas meil võiks olla kõnelejate nimekiri lugege meile palun see ette nüüd äh, proua Koratsa Pilt Rahvapartei nimel härra Nikolescu ning sotsialistide nimel härra Arsenis ning äh, Tissabu proua Estrella proua Barnio ning liberaalide nimel proua Rees tema saab praegu sõna, ning EFD nimel proua Rospa, härra Rossi, härra Paska ning äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimi härra Obermeier. Need sõnavõtusoovid on minuni saabunud, kas olete rahul, suur tänu. nii et proua Riis nüüd siis. kaks asja seoses selle määrusega. on oluline, et me homme kinnitaksime oma hääletust seoses kohustusliku päritolumärgistusega see on olemas juba paljude toodete puhul, joogid, puuviljad ning ka töötlemata loomaliha hullulehma kriisist saati. on oluline, et me tagaksime ka, et see määrus kaitseb suurte, suure hulga VKE-de investeeringuid, mis loovad töökohti ning innoveerivad ning et me väldiksime mittetõhusaid meetmeid, näiteks artiklis kaksteist mainitud meetmed, mis lähevad maksma nii aega kui raha niisiis kokkuvõtteks üks küsimus härra Tallile. tahaksin teada, milline on komisjoni seisukoht kahesaja viienda muudatusettepaneku osas, mida mainis proua Krustet ning mille kohaselt peaks lisama märke nende loomade kohta, mis on tapetud rituaalselt. see stigmatiseeriks kasutult neid tooteid ning oleks vägagi oma eesmärkidele vastutöötav. tahaksin teada, milline on komisjoni seisukoht selles osas, suur tänu. Honorevole Mrs eh, Rossatš proua Roosatš, palun. Prego. Um, den europæiske forbruger er mig, og jeg vil vide, hvad jeg putter i munden. I mit land... suur tänu, siin ma olengi. mina tahan teada, mida ma söön. mina tahan oma koduriigis teada, kust on toiduained pärit, ma tahan toiduainete puhul näha läbipaistvust ilma et ma peaks olema selleks keemik või agronoom. saja milliliitri või saja grammi kohta, jah, ma tahan teavet pakendil ja statistika näitab, et just sellist äh, statistikat tarbija tahab näha, me ei tohi tarbijat äh, petta liiga paljude andmetega. vastasel korral ei muutu tarbijate käitumine. see läheb maksma tuhandeid töökohti Euroopas, seda me endale hetkel lubada ei saa. ja nüüd proua Koratsa-Pild. suur tänu. ma tahan tõhustada tarbijate võimu, tuginedes selgel mõistetaval infol ja ilma, et äh, liigselt koormataks bürokraatlike eeskirjadega väiketootjaid. samas äh, värvikoodisüsteem oleks tarbijatele kasulik. tuleb arvestada erinevate traditsioonidega, eluviisidega ma leian, et on vaja ka praktilisi lahendusi, näiteks äh, liha puhul. on erinevaid alternatiive. võib valida kas äh, karmi poliitika või pigem julgustada tarbijate vaba valikut, tuginedes teabel ja just see teine variant on see, mida ma eelistan. informatsioon peab tuginema teaduslikel andmetel, kuid samas tuleb olla paindlik. turg peab kandma oma vastutust ja koos peame võitlema selle nimel, et mõista, et toit on mõnikord ka terviseprobleemide põhjuseks ja nende vastu peame me võitlema koos. suur tänu, proua Karatsa-Pilt ja nüüd saab sõna härra Arsenis. suur tänu tahaksin rääkida sellest, mitte ainult märgistamisest, vaid ka sellest, et iga päev ürgmetsad hävinevad, iga päev kolmsada jalgpalliväljaku suurust ala, selleks et valmistada palmiõli, mida kasutada kolmekümne, kasutatakse kolmekümnes protsendis toiduainetes, mida me saame osta ja seda kodanikele ei avaldata. palun hääletage muudatusettepaneku kakssada kuuskümmend kolm poolt mis nõuab kohustuslikku palmiõli märgistamist. et kodanikud ei aitaks kaasa ürgmetsade hävitamisele, ilma et nad seda üldse teaksid. see hävitab ühtlasi kliimat ja bioloogilist mitmekesisust. kui te hääletate homme poolt, siis võite otsustada kodanike eest, anda neile võimaluse äh, neil ise kanda keskkonnaalast vastutust läbi toiduainetealaste valikute. suur tänu ja nüüd härra Obermaier. härra president, kolm miljonit Euroopa kooliõpilast on ülekaalulised ülekaalulisus on muutunud laialt levinud krooniliseks haiguseks. seetõttu on oluline, et me teaksime, mida me sööme, sest me oleme seda, mida me sööme. ja seetõttu on erakordselt oluline, et toiduaine eh, kohustuslik märgistus hõlmaks nende eh, koostise ülevaadet, seda, et oleks võimalik aru saada, palju nad sisaldavad soola või suhkrut kuid niisugune äh, märgistus äh, eeldab ka seda, et äh, me saame teavet selle kohta, milline on toiduainete toorme päritoluriik. ja selles mõttes on väga oluline, et tegelikult oleks võimalik rakendada ka meetmeid siis ja nende suhtes, kes esitavad valeandmeid tarbijatele, aitäh! La parola all'onorevole Klaas, Krista Klaas. Krista Klaas, palun. me räägime täna teabest ja niipea, kui vajutame nupule, siis liigub teavet kogu maailma, kui aga meil on informatsiooni liiga palju ja see on ebaülevaatlik, siis on meie jaoks tekkinud eluliselt keeruline olukord kus me peame hakkama võitlema oma öö, teadmiste eest ja sellise küsimusega seisavad silmi ees Euroopa tarbijad, emad, kes peavad öö, toitlustama oma lapsi, perekonda ja nii edasi, seetõttu me peame öö, <clears throat> tingimata jälgima, et teavet ei oleks liiga palju, sest et niipea, kui me saame teada kõikvõimalikke asju päritolust, eh, toite väärtusest, kalorsusest ja nii edasi, siis on juba ostja pilt eh, silme ees kõik kirju, seetõttu me vajame foorimudeli rakendamist täpselt nii, nagu see on rakendatud eh, Belgias, Luksemburgis ja Saksamaal loomulikult me peame seejuures jälgima, et kui me kasutame foorimudelit, oleks tõepoolest foori märgistus e, inimese jaoks teavet vahendav ja mitte eksitusele viiv ja et foori märgistus tõepoolest kajastaks seda, mis, mida see toode sisaldab, aitäh. Tšana Sardu, palun. Onorevole Sarbu, non è presente l'onorevole Sarbu da Ciana? kui kolleeg Sarput ei ole, kuussada kolmkümmend kaheksa või kuidas sellega on, ei, ei ole, siis on sõna proua Strelal. Uma boa rotulagem dos produtos alimentícios é fundamental austatud president, hea märgistus on äärmiselt oluline toiduainete puhul, me peame teadma, kust need pärit on, peame teadma, kui palju rasva, suhkrut seal on ning peame teadma ka, milline on selle soolasisaldus. seega peab teave olema selge, ligipääsetav, selleks, et märgistus oleks tõhus, seal peaks olema vaid põhiline teave. aga see ei tähenda, et me ei tohiks seada erandeid mõningate toodete puhul, mis on seotud tavadega ning mis mõningatel puhul peegeldavad kohalikke tavasid ning kultuure mõningates Euroopa piirkondades. kui jutt on veinist, siis selles osas peab ka kahel põhjusel erandi koha kehtestama. selle osas on juba oma erimäärus, vein ei sisalda ei suhkrut ega rasva, ta sisaldab alkoholi ning alkoholi protsent on juba sildil olemas ning meil on ka punase veini alased sildi, soovitused Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt. ning uut sorti märgistus siin lihtsalt kahjustaks seda sektorit, mis juba niigi on raskustes. suur tänu proua Estrelale, härra Rossi, palun nüüd. Grazie presidente, onorevoli kolleegi, non bisogna aver paura di. suur tänu, härra president kindlasti peab päritolu ära tooma märgistustel, tarbija peab äh, omama valikuvabadust, peab teadma, mida ta ostab, mis on tootes, kust ta pärit on. meil on vaja vahendeid, mis võimaldaksid tarbijal ratsionaalselt äh, teha otsuseid. ning äh, on vaja loomulikult tagada tasakaalustatud ning tervislik toitumine mõned ettevõtted mugavuse põhjustel eelistavad äh, mõningaid äh, märgistusi kasutada, mõningaid mitte, aga meie peame kaitsma tarbijate huve. ning äh, hea märgistus ei tohi loomulikult diskrimineerida häid ning halbu tooteid, ta peab võimaldama tarbijatel eristada erinevaid tooteid ning teha oma valiku. Põhjaliiga on alati kõik teinud selleks, et kaitsta kvaliteetseid tooteid, toiteid, mida toheta, toodetakse koha peal, sest äh, tervislik toit peab edendama ka keskkonda ning tervislikku eluviisi. palun ärge liiga kiiresti rääkige, ütleb president, sest muidu on tõlkidel raskusi. härra Nikolescu, palun subiectul codului de culori pare să fie cel mai aprins aspect. värvikood on täna siin tekitanud kõige rohkem arutelusid see võib tunduda ähm, atraktiivne kuid see võib siiski olla ohtlik ma leian et tarbijate kohane teavitamine ja teave haiguste kohta ei pea olema prioriteetne samas ei tohi häbimärgistada äh, toiduaineid ei ole häid ega halbu toiduaineid, on ainult liialdused, paljud traditsioonilised tooted võiksid äh, jääda kõrvale tarbijate ja tootjate poolt ja sellel oleksid väga rängad tagajärjed meie toiduainete tööstusele. olen nõus proua Grostetiga, mis puudutab äh, rituaalselt tapetud loomi, olen nõus proua Grostetiga, olen nõus äh, sellega, mis puudutab käsitöönduslikke tooteid, see on Euroopas väga oluline. toetan muudatusettepanekut kolmsada viiskümmend üks samuti. Eh, suur tänu, härra president. ma arvan, et Renate Sommer on teinud ära suurepärase töö, parandades komisjoni ettepanekut märgistades toiduaineid, tuleb tagada mõistlik lähenemine, meil ei ole, meil ei ole vaja tervet rida märke ja sümboleid, märgistus peab olema loetav, andmed peavad olema nähtavad toote esiküljel, täiendav teave võib olla toote teisel pool või küljel, märgistamine peab olema ka objektiivne, informatsioon peab olema tõene ja kauba levitajad peavad vastutama selle eest, mis on märgil kirjas. komisjoni ettepanekud äh, tähe suuruse kohta ei ole rahuldavad paraku, sest teave peab olema mõistetav üheainsa pilguga ja lisaks ei ole veel lahendatud muid küsimusi. tarbija otsused põhinevad sageli hinnal ja ma arvan, et mõnikord väga raske päritoluriiki kindlaks määrata. härra Parnju. härra president, härra volinik. tegemist on äärmiselt olulise teemaga, kuivõrd me peame kaitsma tarbijaid. hiljutine küsitlus näitab, et toiduohutuse olukord on halvenenud viimase kümne aasta jooksul eurooplaste silmis. iga kolmas tarbija suhtub umbusklikult toodete kvaliteeti. seega ajakohastada, lihtsustada, selgitada, selgust tuua märgistusse on kohustuslik Euroopa Liidus, selleks, et paremini kaitsta tarbijaid. kõigepealt mainiksin kahte teemat, kõigepealt värvikood. me toetame seda, kui sellega kaasneb viide toiteväärtusele protsentides. ja ma olen kohustusliku andmete märkimise vastu veini ja piiritusjookide puhul. me soovime eraldi määrust veinidele ja piiritusjookidele kolme aasta jooksul, mitte viie aasta jooksul, nagu komisjon tegi, selle koos ettepaneku tegi. nii palju minu poolt, suur tänu. suur tänu. sõna saab härra Mikolašik suur aitäh! kallis kolleeg, tahaksin tänada kolleeg Sommerit, et ta on teinud nii põhjalikku tööd. see on väga oluline seadusandlik akt, mille kallal me töötame, mis peaks esikohale seadma inimese tervishoiu Äh, tsivilisatsiooniga kaasnevad haigused on väga mitmed niisugused, mis tulevad äh, valest toitumisest, seetõttu peab tarbijal olema väga selge informatsioon selle kohta, milline on toiduaine toiteväärtus. Äh, inimene peaks teadma, mida ta sööb, ta võiks, peaks sellest lähtuma, mitte seda, et ta peaks teada saama, mida ta sööma peaks. seetõttu ma leian, et kaheksakümmend, seetõttu tuleb arvestada et, et kaheksakümmend protsenti tootjatest, toiduainetööstused on väike ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle huvid peavad olema kaitstud. per la sua replica. nüüd saab sõna härra volinik Talli. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin teid tänada selle elava ja huvitava arutelu eest kus väljendati selgeid seisukohti selle ettepaneku üle. komisjon muidugi kuulas neid huviga, kuid mõned teemad on tarbijate jaoks eraldi, eriti tähtsad. informatsiooni ligipääs allergeenide kohta näiteks, äh, märgistamine pakendi esiküljel koos täiendava märgistusega liikmesriikidelt, mõõdetavad kriteeriumid loetavuse osas ning tasakaalustatud informatsioon tarbijate tervise kohta. rõhutaksin taas kord, et toetan tugevalt toiteväärtusprofiili põhimõtet ja rõhutan, et me ei peata ühegi toote tootmist. komisjon ei saa nõustuda selle sätte kustutamist nõuete määrusest, väidete määrusest rääkides tänastest teemadest siin, EFSA rahastamisel võin öelda, et hetkel töötatakse mitte õigusloomelise raporti kallal, mis peaks olema valmis pärast suvevaheaega ja kus peaks selguma, millises suunas me liigume. innovatsiooni kohta. meie ettepanekud ei ole innovatsiooni vastu, ma arvan. komisjon toetab innovatsiooni, kuid ähm, me toetame vastutustundlikku in-, innovatsiooni, mis on suunatud tarbijatele, mis on suunatud tarbijate tervisele, mis puudutab te-, äh, tervisalaste väidete määrust, mida mainis härra Davis, artiklis kolmteist oli tõepoolest nelikümmend neli tuhat väidet liikmesriikide poolt. kui me soovime, et liikmesriigid need läbi vaataksid, siis neid sai, sai tegelikult kokku neli tuhat. see näitab, kui ähm, pealiskaudselt neid väiteid esitatakse, seepärast on tähtis, et me neid väiteid kontrolliksime see, mida kasu-, neid kasutatakse turundusliku vahendina lihtsalt toodete müümiseks ja see on tegelikult äh, protsessi edasi lükanud, arvestades suurt väidete hulka. me vaatame praegu läbi äh, EFSA-s ja komisjonis esimest gruppi ja teine grupp on EFSA-s juba ka päris kaugele jõudnud, seega see protsess on praegu edasi liikumas. teisest küljest, vastavalt artiklile neliteist on juba viiskümmend nõuet läbi vaadatud ja välja kuulutatud. komisjon on siis võtnud juba poolt või vastu, nii et töö liigub siin edasi. mis ja veel üks kommentaar, mis puudutab mõjuhinnangut. komisjon on toetanud laiaulatuslikku konsulteerimist sidusrühmadega ning arvest-, pidanud tähtsaks kulude ja tulude analüüsi erinevate poliitikate puhul. mitme muudatusettepaneku mõju, mis on esitatud täna Euroopa Parlamendis ja ka minevikus, mis lisab täiendavaid kulutusi märgistuse osas, ei ole leidnud toetust. mõju hindamine seega on väga oluline otsuste puhul ja lõpetuseks tahaksin veel kord tänada proua Sommeri ja teisi sõnavõtjaid nende panuse eest. ja tänan võimaluse eest äh, komisjoni seisukoht välja öelda muudatusettepanekute suhtes. suur aitäh teile, härra volinik. suur aitäh ka kõigile sõnavõtjatele. sellega lõpetame selle päevakorrapunkti ning jõuame järgmiseni, milleks on statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine Eurostat. ning kõigepealt saab sõna härra Otmar Karas kaheks ja pooleks minutiks. lugupeetud